president. tere hommikust kõigile ja tere tulemast päevakorra järgi on meil suuline küsimus komisjonile, mis puudutab naiste suguelundite äh, moonutamise lõpetamist ning annan sõna proua Suuberile, kes on küsimuse autor. aitäh